nõukogu presidendiga alla ka neljale määrusele vastavalt artiklile eh, seitsekümmend kaheksa parlamendi kodukorras ning neile pealkirjad samuti avaldatakse meie praeguse täiskogu protokollis. nüüd lähme eh, päevakorra